teemaga. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend üks, teie nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid kontrollime. tundus, et vastu võetud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend viis, neli osa, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud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 ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nel-, lõige nelikümmend üks, kaks osa, esimene osaks on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige viiskümmend kaks, originaaltekst, kaks osa, esimene osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükat-, vastu võetud teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kuuskümmend originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus alanud voto. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud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 lõide kuuskümmend viis, originaaltekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõide kuuskümmend seitse, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõide kuuskümmend kaheksa, originaaltekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus alanud. vabandust, langeb ära. muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, hääletame muudatusettepanekut seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on ja ka langeb ka see ära, ütleb president. hääletame siis äh, kaks osa originaaltekst, seitsekümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige seitsekümmend viis, muudatusettepanek kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on olnud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend seitse, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud teine osapoolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa on nimeline hääletus ja see on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. originaaltekst kaheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. langeb ära originaaltekst, nüüd lõige kaheksakümmend kolm originaaltekst, kes on poolt, vastu. hääletame uuesti, kes on poolt kaheksakümmend kolm, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu. vabandust, äh, muudatusettepanek üheksakümmend, nimeline hääletus il voto è chiuso hääletus on lõppenud tagasi lükatud nüüd originaaltekst, lõige sada kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kuus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletuid kontrollime. meil on veel palju hääletusi ees, palun tõstke kätt, vastasel korral peame kogu aeg kontrollima. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud soovite kontrollida? kontrollime muudatusettepanek number kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa kontrollime kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. meil on veel kolmsada hääletust ees, nii et hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime aga tõesti, palun tõstke kätt, sest väga raske on aru saada. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaks nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige sada kakskümmend kolm, kaks osa, esimene osa, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakssada üheksa, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. originaaltekst kakssada neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, lõige kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tundub tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid. tundub tagasi lükatud, kontrollime. ütlesin kontrollime. Itaalia keelest tšehhi keelde tõlgituna ongi kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nii oligi kolmkümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. E... hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakssada viiskümmend, kes on poolt? vastu. keegi enam ei hääletagi siin. kes on poolt, lõige kakssada viiskümmend originaaltekst, kes on vastu? erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakssada kuuskümmend kolm, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tundub vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitsekümmend, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükata, teine osa poolt, vastu, kontrollime. teine osa, seitsekümmend seitse hääletus on lõppenud vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. paragrahvu, topeltparagrahv trescento. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üheksakümmend viis, hästi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teil oligi õigus. üheksakümmend kuus, esimene osanimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud muudat-, ülejäänud langevad ära nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu kes oli poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige kolmsada kakskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige kolmsada kolmkümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige kolmsada nelikümmend viis, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus alanud. soovite kontrollida, mida? kaheksakümmend kaks, hästi. hääletus on alanud, kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud hääletame nüüd lõiget kolmsada nelikümmend viis, see on originaaltekst ja nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kolmsada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige kolmsada viiskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, lõige kolmsada kuuskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend kaheksa, on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud viiskümmend kolm D häälet on nimeline hääletus ja see on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud originaaltekst nelisada üks, hääletus on alanud. nimeline hääletus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend neli D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend viis D nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige nelisada kaheksa, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelisada üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. see on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. resolutsioon tervikuna nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, õnnitlused Kohvodile ja Niedermayerile see on välja teenitud aplaus, hääletus oli pikk ja mitte ainult sisu poolest. ja nüüd Frunzulika raport Euroopa Liidu ja Šveitsi kokkuleppe muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükata originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek. kontrollime teine osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kogu soovitus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Il voto è chiuso. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, õnnitlused härra Frunzulikale asume nüüd hääletuse selgituste juurde vayan, vayan abandonando el hemiciclo sus señorías, aquellas que no. lugupeetud daamid ja härrad, kes äh, praegu sõna võtta ei soovi, palun väljuge istungisaalist. mis siis? Bien, pasamos ahora a las explicaciones de voto. jätkame hääletuste selgitamisega ja alustame Ulfskogi raportiga ja sõna saab proua Maier. aitäh, härra juhataja, mina hääletasin selle raporti vastu. minu jaoks ei ole mingi probleem, et kelli keeratakse edasi ja tagasi, aga ma arvan, et äh, brittidel peaks olema kahekordne suveaeg, et suvel oleks äh, ka üks tund ees kellad veel täiendavalt, et see oleks parem väsinud autojuhtidele ja ähm, see võimaldaks äh, kokku hoida CO2 heid-, CO2 heidet ja rohkem aega oleks vaba aja jaoks. viis miljonit inimest on äh, Ähm, allkirjastanud petitsiooni, aga nüüd äh, on vastav lehekülg isegi katki läinud ja kuna äh, petitsiooni allkirjastajaid on nii palju, et nüüd peatage kell, võtke tagasi artikkel viiskümmend. aitäh ja nüüd saab sõna härra Zdrojevski. aitäh juba mõnda aega ma äh, soovin, et aeg, et kella ei keerataks ei äh, suveks ega talveks, et see ei ole mõttekas, aga tuleb äh, rõhutada, et need ähm, hädad, mis kaasnevad sellega, et kaks korda aastas kelli keeratakse, on üsna märkimisväärsed, meil on vaja harmoneerimist ja ka mingit ettevalmistusperioodi, aga see, mis praegu välja pakutakse, ehm, siin kaheksateist kuud, see on liiga pikk ajavahemik ja see näitab, et institutsioonid ei ole võimelised äh, tegutsema, aga meilt ju oodatakse seda, et me tegutseks ja sellepärast kutsun üles sellele, et me lõpetaks kella keeramise ja et me piiraks üleminekuaja maksimaalselt ühe aastaga aitäh ja sõna saab äh, proua Vautmans. aitäh, härra juhataja. mina hääletasin selle raporti poolt, et äh, lõpetataks kella keeramine. ja mina toetan seda, et jääks suveaeg, sellepärast et meie kodanikud on selgelt öelnud, et nad eelistavad ühte kellaaega ja et parem oleks, kui see oleks suveaeg ja ma arvan, et see tuleks ka kiiremini ellu viia ja ma loodan, et äh, ma lootsin, et meil viimast korda toimub üleminek, aga nüüd äh, otsustati parlamendis, et vaja on rohkem aega, rohkem aega mm, äh, kooskõlastamismehhanismi jaoks, sest me tahame igal juhul vältida seda, et igal piirkonnal oleks oma aeg. see ei oleks hea, kui meil oleks siin äh, Ehm, Euroopa Liidus selline korraldus, äh, see oleks hea ühtse turu jaoks ja ma loodan, et meil õnnestub siiski hiljem see otsus vastu võtta igaveseks, et me ei, enam ei keeraks kella. aitäh ja nüüd sa äh,, proua Aguilerat ma siin ei näe. sellega saab sõna nüüd proua Šuitsa. Ehm, kella keeramine suve või ne-, talveajale on uurimuste kohaselt äh, negatiivne ähm, tervisele, põllumajandusele ja nii edasi, seepärast äh, hääletasin täna selle poolt, et kellakeeramine lõpetataks, aga mulle meeldiks see, kui me ei peaks ootama kahe tuhande kahekümne esimese, esimest aastat, vaid me saaksime lihtsalt äh, minna üle suveajale nüüd mina toetan seda raportit, ma toetan seda, et meile jääks suveaeg ja ma loodan, et tulevikus teadusuuringud kinnitavad, et äh, tõesti, suveaeg on õige, liikmesriigid peavad oma otsused tegema, aga vaja on koordineerimist, ma loodan, et ja ma arvan, et siin on väga palju ära teha vaja, sellepärast et kui meil äh, kehtestatakse erinevad ajad, vööndid, siis see mõjutab negatiivselt äh, piirideta liikumist ja muid asju, nii et mina tõesti toetaks seda, et meil oleks ainult suveaeg. aitäh ja sõna saab härra Seinfeld. aitäh, härra juhataja. see küsimus, mida siin arutatakse, on väga suure praktilise mõjuga iga kodaniku elus, et kui igal aastal kelli keeratakse, see, see mõjutab inimeste tervist, see mõjutab meie, meie majandust, meie transporti, meie turismisektorit ja sellepärast toetan seda, et me praegust korraldust muut-, muudaks, aga ma pean ütlema, et mul on väga suuri kahtlusi seoses üleskutsega et kas meil õnnestub eesmärgid saavutada, siin kõigepealt lükatakse see tähtaeg edasi, aga ja teiseks ähvardab liikmesriikidega peetavates dia-, peetavates dialoogides see, et meil on edaspidigi erinevad ajad, et see nii ei peaks olema. aitäh ja sõna saab härra Hännan. aitäh, mind vägagi lõbustas äh, see, kuidas kolleeg siin äh, üritas äh, rääkida, et tuleks äh, Brexiti osas kella keerata ja kui oleks teine hääletus, siis Euroopa Parlamenti Ühendkuningriik, siis ma ei usu, et oleks väga palju rohkem Tory saadikuid. igaüks arv-, siin arvavad, et see on Euroopa Liidu otsus et äh, liikmesriigid ise ei olegi kaasatud sellesse otsusesse, et mis ajavööndis nad elavad. ja oleks võimalik muidugi äh, toetada seda, et oleks äh, suveaeg Ühendkuningriigis, sest praegu meil on selline varasemast ajast pärinev korraldus, aga see on tõesti väga kummaline kommentaar siin, see näitab, mil-, mis suunas on Euroopa Liidu poliitika arenenud, et keegi siin ei imestagi enam et ükskõik, kuidas äh, me otsustame, see meid ei mõjuta, aga äh, loodetavasti äh, meil tõesti õnnestub lõpp teha <laughs> meie kuuluvusele Euroopa Liitu. härra Kelly, palun. töörühma liikmena selles küsimuses viis või kuus aastat oleme tegelenud selle küsimusega oleme erinevate inimestega minevikus koostööd teinud ja mul on hea meel, et parlament hääletas selle raporti poolt. ja meil on nüüd võimalus edasi liikuda selle ettepanekuga ja lõpetada kella keeramine Euroopa Liidus. kahe tuhande kahekümne esimene aasta annab liikmesriikidele võimaluse äh, olukorda analüüsida ja mõelda, et mida nad eelistavad, kas nad eelistavad suveaega või talveaega. mõnedele meeldivad ähm, su-, meeldib suveaeg, nagu härra Hännanile, ma arvan, et Iirimaale ja Ühendkuningriigile meeldiks äh, suveaega jääda, et me saaksime koostööd teha, see oleks hea. aitäh ja nüüd sõna saab härra Sošnjärts nüüd äh, lõpuks olen, ometi on midagi, mida ma saan toetada äh, puhta südametunnistusega, sest siin ei ole tegemist äh, sooküsimuste või LGBT või naiste küsimustega või muude veidrate asjadega. siin on tegemist millegi väga lihtsaga, nimelt suve- ja talveajaga Äh, siin on tegemist äh, kompromissiga ja sellepärast äh, seekord hääletasin rõõmuga selle poolt. meil ei ole vaja Euroopa Liitu selleks, et kelli keerata ja seetõttu me võiksime sellega lõpetada. ma arvan, et see on üks vähestest headest muudatustest siin parlamendis ametiaja lõpul. aitäh ja sõna saab härra Boltšak. aitäh aitäh, et andsite sõna. ma toetasin seda raportit ja pean ütlema, et ma tõesti väga hindasin seda toetuse lainet Euroopa kodanikelt. see oli lõpptulemusena üks algatustest, kodanikualgatustest, millele komisjon üsna kiiresti vastas. ma arvan, et me oleme õigesti teinud, et me nii kiiresti seda käsitlesime. ja nüüd aja Mm, kava kaks tuhat kakskümmend üks on võib-olla liiga kaugel paljude kodanike jaoks, sest nende ootused on võib-olla olnud teistsugused, nad on äh, soovinud äh, neid muutusi kiiremini, mina olen selles küsimuses üsna paindlik, saan äh, nõustuda otsustega, mida võtavad liikmesriigi asutused või mis võetakse Euroopa tasandil. mina oleks nõus nii suve kui talveajaga, Euroopa Liit äh, lõppkokkuvõttes ulatub Portugalist äh, itta või põhjast äh, Arktikast lõunasse, nii et meil on siin tõesti väga palju erinevusi. aitäh ja lähme edasi Puusaki raporti juurde, mis puudutab elektrienergia siseturu ühise eeskirju ja annan nüüd sõna härra Benito Siluagale. aitäh, härra juhataja täna hääletame, hääletasime reformi, ähm, mis puudutab elektrienergia siseturgu, lõpuks ometi me ütleme, et äh, elektrijaamad on äh, ökoloogilise ülemineku oluliseks osaks, äh, see üleminek ei õnnestu ilma kodanike aktri-, aktiivse osalemiseta, ilma elektrivõrgu demokratiseerimiseta, meil ei saa, me ei saa lubada, et üleminek jääb suurfirmade kätesse, me peame keskmesse asetama kodanikud, täna on kaks tuhat kakskümmend viis pandud paika selleks äh, aja, äh, tähtajaks, kui kõige ähm, äh, saastavamad elektrijaamad tul-, enam ei saa äh, toetusi, aga kliimamuutused äh, arenevad väga palju kiiremini kui äh, elektri siseturu reform, nii et siin on kindlasti ka sotsiaalseid probleeme, me ei tohi inimesi hooletusse jätta, me peame e-, aitama äh, leida alternatiivseid pakkujaid neil, kellel seda vaja on. härra Zdrojevski, palun. mina olen ülereguleerimise ja üleliigse sekkumise vastu äh, valitsuste või riikide poolt, aga vahel või üsna tihti mõjutab see meid rahaliselt, aga siin on meil tegelikult neli ettepanekut äh, see siin kõik ei ole väga sidus, aga siin minimaalne sidusus on tagatud. Ehm, et mm, ostjad saavad olema paremas olukorras, meil on siin ka häid kavatsusi, mis seonduvad kliimakaitse ja vähemate hei,, vähema heitega ja me üritame reguleerida neid eeskirju, mis äh, praegu ei ole head, aga ma tahaksin viidata sellele, et vaja on üleminekuaega ja me peame vaatama, et milline on eesmärk, et millega siin üldse tegemist on ja milliseid tingimusi Euroopa Liit peaks siin kehtestama, aitäh. aitäh ja proua Kumpula. erittäin tüütüve. austatud juhataja, mul on väga hea meel, et meil on nüüd äh, direktiiv, mis tegeleb Euroopa Liidu energiaturu uuendamisega ja see sai enamuse toetuse. see on viimane osa nii-öelda puhta energia paketist. käesoleval mandaadi ajal oleme me teinud märkimisväärseid äh, samme elektriliidu äh, loomiseks ja miks see on oluline, sellepärast et elektriturgude toimimise äh, muutmine paremaks äh, on eelduseks energiaturvalisusele ja sellele, et me saame tõsta taastuvenergiaallikate osa Põhjamaades on juba toimivad energiaturud ja selle mudeli levitamine mujal Euroopa Liidus on oluline samm. Euroopa Liidu energiaalased ettevõtmised äh, põhinevad koostööl käesoleval äh, mandaadi ajal peame me aga tegema veelgi enamat ja meil peavad olema ambitsioonikamad äh, heitkoguste vähendamise eesmärgid, aitäh! Äh, suur tänu, härra Kelly, järgmisena! ma toetasin ettepanekut, äh, mis puudutab energia siseturgu, eriti toetan toetuste vähendamist söe põhistele elektrijaamadele, see puudutab äh, minu koduriiki Iirimaad. meil tuleb äh, vähendada riigi abi äh, söejaamadele. niimoodi me suuname investeeringuid fossiilkütustest taastuvenergiaallikatesse. detsembris kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kaheksateist, vabandust, võeti Iirimaal vastu vastav otsus, mis puudutab fossiilkütuseid meil on uued taastuvenergia eesmärgid ja ma usun, et äh, selline tegevus on samm õiges suunas. see on tulevikku suunatud samm kliimavaldkonnas. meil tuleb toetada taastuvenergia allikaid, et saavutada oma ambitsioonikad, aga olulised eesmärgid, aitäh. Äh, tänan järgmisena härra Boltšak, palun. tänan elekter ja sellega kauplemine moodustab äh, suure osa meie siseturust. mina soovin isiklikult, et meil oleks ilma tõketeta kauplemine, et nii, et liikmesriigid äh, saaksid äh, kaubelda vabalt. üleliigne regulatsioon on takistuseks, aga antud raportis see nii ei ole. siin otsustatu sobitub üleüldisesse Euroopa Liidu energiaraamistikku ja seetõttu ma tervitan seda õigusakti. ka meie kodanikud soovivad seda, sellepärast et nad soovivad vastu astuda kliimamuutusele ja parandada tarbijate positsiooni elektrienergia turul. Nad soovivad, et äh, erinevate energiaallikate puhul oleks tagatud õiglane konkurents. suur tänu, järgmisena proua Las-, Jaslovetška, palun. Äh, tänan, juhataja. tegemist oli pika ja keerulise tööga ja see on nüüd jõudnud äh, lõpule hea kokkuleppega. suureks saavutuseks on see, et meil on energiapakett, mis puudutab kõiki äh, Euroopa Liitu sisse tulevaid äh, gaasijuhtmeid äh, meie territoriaalvetes. nüüd on äh, võimalik reguleeritult ehitada uusi torujuhtmeid. see mõjutab positiivselt energiahindu Euroopas, ma loodan, et uued eeskirjad rakendatakse ka kiiresti Nord Stream kahe kohta, ma soovin tänada äh, härra Pusekit äh, läbirääkimiste korraldamise eest ja pühendunud töö eest. ma hääletasin täna poolt. suur tänu ja läheme edasi järgmise äh, raporti juurde, mis puudutab elektrienergia siseturgu ja härra Seinfeld, palun. meil tuleb energia siseturgu Euroopa Liidus muuta, tuleb mõningaid äh, positsioone tugevdada, peame panustama rohkem kaubandusele, julgeolekule ja toota rohkem keskkonnasõbralikest allikatest, nii et äh, inimesed saaksid elada puhtamas keskkonnas äh, stabiilse kliimaga me soovime jõuda energiatootmises äh, madala heite süsteemini. meil on vaja integreerida erinevaid energiaallikaid ja energia tootmine tuleb kindlasti detsentraliseerida. oluline on, et me pühenduksime sellele tööle mitmendal tasandil ja meil on vaja toimivat äh, energia siseturgu. me oleme selle teemaga pikalt tegelenud ja vastavad tööd ka kindlasti jätkuvad. suur tänu. järgmisena raport, mis puudutab autoriõiguse siseturul härra Malu, kes ei ole kohal, nii et härra Mattias, palun. ei ole samuti kohal. proua Vinter, palun. juhataja, lõpphääletusel ma jäin erapooletuks pärast seda, kui äh, eraldi hääletus artikli kolmteist osas lükati tagasi, millele mina olin andnud ka oma allkirja, meil äh, tuleb äh, autoriõigus säilitada ka siseturul, aga me peame tasustama, mitte keelustama. mina oleksin leidnud, et äh, Ehm, meil oleks vaja vältida tehnilisi filtreid. paljud inimesed tänaval protesteerisid äh, selle lahenduse vastu. ma ei hääletanud aga ka vastu sellepärast, et ma leian, et need platvormid äh, peavad äh, vastutama, mis saavad kasu äh, sisu üleslaadimisest, äh, samuti on äh, selles äh, õigusaktis palju positiivset kirjastustele, loojatele, autoritele, seetõttu ma ei ole täielikult selle õigusakti vastu ja kui seda hakatakse nüüd rakendama, siis riiklikul tasandil ma loodan, et leitakse tasakaal autoriõiguste kaitse ja õiguste ja vabaduste vahel. järgmisena kolleeg Spiraki, palun tänan. täna me tegime väga olulise sammu edasi. meie vabadus lõpeb seal, kus algab kellegi teise õigus. loojad, ajakirjanikud ja teised peaksid saama tasu, kui suured platvormid kasutavad nende poolt tehtud tööd autoriõigused äh, toimivad ka digitaalsel äh, ühtsel turul. Need äh, platvormid, mis on tegutsenud alla kolme aasta ja kellel on madalam käive ja vähem kasutajaid, nendele ei kehti samad reeglid kui suurtele platvormidele, aga nad peavad siiski loojatele tasu maksma. loojad on need kes äh, annavad asjale mõtte. meil peaks olema reeglid äh, digitaalses maailmas ka siis, kui digitaalne maailm areneb kiiremini kui seadusandlus, peaksime meie ka seadusandjatena siiski loojatele andma võimaluse oma töö viljadest ka kasu saada. järgmisena härra Tetjen, palun. tänan, äh, juhataja. ma hääletasin selle direktiivi vastu parlament äh, avas äh, täna tee ebademokraatlikule äh, tsenseerimismasinale, mis teenib majanduse huve ilma igasuguse demokraatliku kontrollita ja mis hakkab Internetti piirama. me võimaldame nüüd Interneti tsensuuri ja seda kõike autoriõiguste kaitse tähe all kaotatakse ära sõnavabadus ja kõik muutub veelgi tsenseeritumaks, kui see kunagi riiklikult on olnud, algoritmid hakkavad hindama arvamust, see ei ole hea päev loojatele ja see on must päev internetile. tänan. järgmisena härra Šoltes, palun autoriõiguste direktiiv on väga vajalik, kõige rohkem nõudsid seda aga autoriõiguste omanikud, me oleme nüüd äh, saavutanud äh, edu. internet äh, muutub nüüd selliseks, kus astutakse vastu digitaalsetele gigantidele ei ole selge, millist äh, rolli hakkavad need äh, üleslaadimisfiltrid, äh, robotfiltrid mängima, need võivad sekkuda tugevalt interneti kasutajate õigustesse. ma kardan, et kui seda direktiivi rakendatakse, siis saavutatakse interneti rolli piiramine hoopiski, ehk siis äh, vastupidine loovuse piiramine Euroopas. Äh, tänan järgmisena kolleeg Mann, palun. mina olen äh, autoriõiguste direktiivi kompromissi vastu artikli kolmteist pärast, mis on nüüd artikkel seitseteist kün-, kunstnikke, ajakirjanikke, loojaid äh, tuleb äh, tasustada, ei tohi äh, lubada vaimse loomingu tasuta kasutamist, aga need üleslaadimisfiltrid on vigased, algoritmid ei tee piisavalt vahet erineval sisul ma usun ja loodan, et kui hakatakse rakendama seda autoriõiguste direktiivi liikmesriikides, siis tuleb arvestada nende erinevate muredega. kontroll ei tohi endaga kaasa tuua sõnavabaduse piiramist, internet peab olema vaba, õiglane ja kõigile juurdepääsetav. tänan, järgmisena härra Nekov, palun. suur tänu. ma hääletasin vastu sellele kokkuleppele, mis sõlmiti kolmepoolsetel kõnelustel. ma arvan, et see kokkulepe ei taga tasakaalu tarbijate õiguste ja autoriõiguste omajate vahel. uus tehnoloogia loomulikult areneb väga kiiresti ja eeskirju tuleb muuta, kuid reform ei tohi olla äh, reform äh, reformi pärast laiem avalikkus on reageerinud ja see näitab, et on ületatud punased jooned. artikkel kolmteist on minu jaoks punane joon. loojad loomulikult peavad äh, saama abi ja iga töö väärib tasu. aga vabadus tuleb samuti tagada. ma ei, äh, ei saa kuidagi toetada reformi, kus äh, loojate õigused ei ole kaitstud piisavalt. suur tänu, proua Adinolfi. Äh, tänan meil on õiglane eesmärk ajakohastada autoriõigusi sest viimane ajakohastamine oli kakskümmend aastat tagasi, aga me võtsime nüüd vastu teksti, kus põhiõigused ja internetivabadus äh, on seatud küsimärgi alla ja see ei ole küll mingisugune tore tulemus. vastupidi, minu jaoks on arvamusvabadus äh, väga oluline ja seetõttu ei saa ma sellist äh, süsteemi aktsepteerida, see ei ole demokraatlik. tulemus ei ole rahuldav, seal on artikleid äh, mis äh, on äh, mõistetavad, kus äh, muutused on täiesti vajalikud, arvestades seda, et me peame digitaalset maailma tugevdama ja on toimunud tehnoloogilised muutused, aga samas artiklid üksteist ja kolmteist moonutavad kogu seda direktiivi seal seatakse kogu võrk kõik äh, küsimärgi alla ja õõnestatakse arvamusvabadust internetis ja seetõttu ei äh, saanud ma hääletada poolt. internet peab jääma vabaks ja Viie Tärni äh, liikumine seisab selle eest